täna. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, poliitvangide olukord Tadžikistanis. kõigepealt saavad sõna autorid ja proua Haudale esimesena. Tadžikistan on kõige vaesem viiest Kesk-Aasia riigist ja meil tuleb täpselt jälgida sotsiaalmajanduslikke arenguid sealses riigis aga me peaksime sellele riigile meenutama ka kohustusi, mis ta võttis partnerlus- ja koostöölepingu kaudu. meie koostöö peab põhinema väärtustel ja eile sain teada, et inimõiguste alane dialoog Tadžikistaniga toimus. parlament soovis saata välja tugeva sõnumi ka selle dialoogi kohta me võime öelda, et inimõiguste alane olukord on kogu aeg halvenenud, väga piiravaid seaduseid on vastu võetud, ma räägin siin just äh, avalike kogude seadust, äh, kus piiratakse just vabaühenduste tegemist. peale selle on vastu võetud ka veel teisi seadu, mis äh, näiteks just juristide tegevust piiravad Tadžikistanis pol-, inimesi mõistetakse vangi ilmselgetel poliitilistel põhjustel, me peame kutsuma üles äh, neid vange vabastama. jah, terrorismivastane võitlus on küll tähtis, aga see tähendab Tadžikistanis seda, et demokraatlikku opositsiooni surutakse seal alla, me peame toetama ka öö, vägivallavaba opositsiooni tegevust ja seda, et nad saaksid oma tegevust jätkata. aitäh ja järgmisena kolleeg Korrao, palun. aitäh, härra juhataja. mul on veel kord võimalus kontrollida, milline Tadžikistanis olukord on käisin seal ka möödunud aasta valimisvaatlusmissioonil, siin on väga selged totalitaarsed suundumused ja katsed opositsiooni maha suruda. see toimub ühemõtteliselt, kriitikavõimalusi, ühendusvabadust on ja ajakirjandusvabadus on piiratud. me oleme sõlmunud kahe tuhande üheksandal aastal Tadžikistaniga partnerluse ja koostöölepingu, me muudkui loodame, et tulemused sünnivad, aga tulemusi ei ole ja nüüd ka põhiseaduse referendumil kahekümne teisel mail käesoleval aastal pikendas president Ramon oma ametiaega e, nii pikale perioodile, kui see üldse oli vähegi võimalik, tegelikult tähendab see aga võimu üleminekut e, isalt pojale me peame arvestama, et meil on seotud ka sooduskaubanduslepingud Tadžikistaniga, härra Tänok. suur tänu, nagu paljud teised postsovjetlikud äh, riigid äh, pidi Tadžikistan läbima väga raske sünnituse, religioossed äh, konfliktid on äh, paljude inimeste surma põhjuseks olnud enne tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmenda aasta rahukokkulepet. pärast seda, kui president asus ametisse, näeme me paljusid probleeme täna konkreetselt selle kodusõja aegsetest äh, juurtest tulenevatelt. ta on olnud nüüd aastakümneid presidendi toolil, ta ei ole teinud nii, nagu me oleksime eeldanud äh, demokraatlikelt juhtidelt, opositsioonijuhid äh, Äh, kavad, äh, vabakondade surumine ja nii edasi ja nii edasi, koostöö Moskvaga ja nii edasi, Tadžikistan ähm, järjest rohkem äh, vajub tagasi Venemaa orbiidile. majandus stagneerub, sõltuvad nad otseselt ähm, diasporaa poolt tagasi saadet, koju tagasi saadetud vahenditest, mida nad teenivad äh, Venemaal ja seega on vähe lootust, et Tadžikistan läheneks hoopis Euroopale, aitäh. kolleeg Pantseri. aitäh, härra juhataja. aasta eest võttis Euroopa Parlament Äh, vastu otsuse, milles ta mõitkis hukka parlamendivalimiste kulu Tadžikistanis. nüüd me räägime põhiseaduse muutmise referendumist, mis lõpetaks tegelikult igasugused äh, ametisoleku äh, piirangud president Rahmanile. tegemist on võitlusega poliitika, poliitiliste kriitikute vastu ja toimuvad väga inetud protsessid. tekib küsimus, kas tõesti öö, äh, on meil mõtet jätkata kaubanduslepingut kehtivust Tadžikistaniga, kuhu kirjutasime ka sisse inimõigustest kinnipidamise vajaduse. ja nüüd härra Kelam. suur tänu härra volinik, kuus aastat tagasi sõlmitsi, sõlmisime me Tadžikistaniga partnerluse koostöölepingu ja see ka jõustus. me ei räägi selles koostöölepingus mitte ainult kaubandusest ja majanduskoostööst, vaid lõikes kaks rõhutatakse seda, kui oluline on demokraatlike põhimõtete ja põhiõiguste alalhoidmine ja see peaks olema ka välis- ja sisepoliitika aluseks. täna näeme me väga murettekitavaid signaale opositsioonijõudude tagakiusamisest ja rõhumisest ja kaks opositsiooniliit, juhti on äh, nüüd äh, eluaegsesse vangistusse mõistetud, me oleme mures äh, juristide süstemaatilise vahistamise pärast, eriti nende vahistamise pärast, kes on astunud riigivõimudele vastu ja murettekitav on ka see, et järjest rohkem on kuulda, et kasutatakse piinamist majanduste, majandus- ja kaubandussuhete olulisus on arusaadav, aga need peavad olema otseselt seotud inimõiguste ja põhivabaduste kaitsega. ja seega ma kutsun üles meie välisteenistust äh, pidevalt jälgima seadusandluse rakendamist, eriti mis puudutab kogunemis- ja poliitiliste erakondade loomise õigust. suur tänu, Sanchez Caldentei, palun järgmisena. aitäh, härra juhataja tõsiasi, et Euroopa Liidul on strateegilised huvid mingid piirkonnas, ei tohi mitte mingil juhul eh, muutuda eh, ka eh, Tadžikistani valitsuse piir, tingimusteta toetuseks. Tadžikistani võitlus terrorismi vastu Eh, andke andeks, eh, riik surub eh, siin opositsiooni maha ja rikub regulaarselt inimõigusi. me peame nõudma kestlikku arengut, naise ja mehe võrdõiguslikkust ja kodanikuühiskonna ülesehitamist, me ei tohi oma fookusest kaotada seda, kui olulised on sotsiaalsed õigused ja kui oluline on õiglus, sest et kui need kaks asja ei toimi, siis e, ebaõiglusele lõppu ei tulegi, meil on oluline, et e, tõepoolest sidusalt ja järjepidevalt e, saaksime eeldada, et Tadžikistan edeneb edasi, me ei tohi Euroopa Liidu geopoliitilisi huvisid seada kõrgemale inimõiguste küsimusest Tadžikistanis härra Kütšuk, äh, president, volinik, kallid kolleegid äh, Tadžikistaniga majanduslike suhete ja partnerlussuhete parandamine on väga tähtis. Tadžikistan on meie jaoks väga tähtis just äh, mõeldes Kesk-Aasia strateegia peale. me soovime ju kaubandus- ja energiasuhteid selle piirkonnaga tugevdada. peale selle Tadžikistan, ta on väga tähtsaks liitlaseks võitluses parla-, terrorismi ja fundamentalismi vastu. see riik on nüüd juba kakskümmend kuus aastat otsinud oma demokraatlikku identiteeti, inimõiguste alane olukord halvaneb äh, poliitilistel põhjustel inimesi vangistatakse, surve on ka meediale. peale selle ka piiratakse kodanikuühiskonna organisatsioonide tööd äh, in-, advokaadid, inimõiguste eest võitlejad on vanglas ja ma kutsun Tadžikistani ametivõime üles kõik poli-, kõiki poliitvange vabastama otsekoheselt, kinni pidama rahvusvahelisest õigusest ja hoolitsema põhiõiguste eest kinnipidamise eest. ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonid Rahvapartei nimel kolleeg Stettina tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal lõppes Tadžikistanis kodusõda. umbes kolmkümmend tuhat äh, orbu jäid sinna, ma mäletan seda sellepärast, et ma tegin dokumentaalfilmi sellel ajal Dušanbeest, need inimesed on nüüd seal üles kasvanud äh, lootes, et nad saavad seal vabalt hingata, kuid mis puudutab vabadust, siis olukord on seal väga halb, poliitiline õhustik, mis, mis on vaba, on nende jaoks midagi täiesti äh, mõistetamatut, seda me näeme ka nüüd, et äh, siin on mitmeid äh, opositsioonijuhte vangistatud. koostöö- ja partnerlusleping, mis meil on Tadžikistaniga sõlmitud, seal on kirjas, et inimõigustest kinnipidamine ja demokraatlike põhimõtete sisseviimine on väga tähtis. ja sellepärast me peaksime seda raamistikku kasutama just selleks, et aidata neid, kes on põhjendamatult vangi heidetud. ja nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist saab sõna proua Lauristin, palun. Äh, härra esimees Äh, on kurb tõdeda et tadžikistan mis tõepoolest on üks vaesemaid äh, postkommunistlikke riike äh, langeb viimase aasta jooksul järjest enam tagasi täielikku totalitaarsesse õhkkonda ja euroopa liit on ulatanud oma abikäe tadžikile kuid me ei saa pigistada silmi kinni selle ees et õigusriigi kogu see

härra Keerike, Tadžikistan on Kesk-Aasia kõige vaesem riik, ta sõltub majanduslikest suhetest Hiina ja Venemaaga. partnerluskokkulepe, mille Euroopa välja pakkus, on õiglane, kakssada viiskümmend miljonit eurot äh, struktuuriabi aastani kaks tuhat kakskümmend. Euroopa Liit on juba praegu Tadžikistani kaubanduspartnerite hulgas kolmandal kohal ja palju rohkem on võimalik ära teha, kui mõlemad pooled reeglitest kinni peavad. ja just sellepärast ECR fraktsiooni üha rohkem häirivad arengut Tadžikistanis. me peame nimeliselt välja tooma neid probleeme. Ehm, parteide keelustamine, nende juhtide vangi heitmine, nende suu lukku panek, ehm, kirikute, pühakodade ehm, konfiskeerimine, isikute arreteerimine, sellega ei saa eurooplased nõus olla. kristlikku vähemust kiusatakse taga, nende surnuaedasid rüüstatakse, nende ajalugu kustutatakse, me ei saa seda unustada, me peame neile ütlema, et me toetame sealseid kristlasi, koostööd on võimalik pidada ainult siis, kui demokraatiast ja inimõigustest peetakse kinni kogu aeg Tadžikistanis, aitäh! härra Kelly, palun! Eh, suur tänu, härra juhataja! minu meelest äh, on äh, selle resolutsiooni autorid väga hästi kirjeldanud seda, mis praegu Tadžikistanis toimub, mis on toimunud viimastel aastatel praeguse presidendirežiimi all. loomulikult äh, peaksime me Tadžikistani rahvaga koostööd tegema, aga tuleb ka survet avaldada selleks, et võetaks kasutusele reformid, eriti mis puudutab äh, opositsioonijõududega ümberkäimist. terrorivastane võitlus on oluline, korruptsiooni väljajuurimine samuti, kuid praegu kasutab valitsussektor seda võitlust selleks, et vangistada lihtsalt opositsioonijõud. meil on vaja uusi reegleid selleks, et äh, inimõigused, sõnavabadus ennekõike oleksid siiski au sees ja survet tuleb, nagu ma ütlesin, valitsusele avada ja tuleb vahistada ka mitmed juristid. härra Frantsuulika, palun. suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid, austatud härra volinik mina arvan, et meie huvides on majandus ja julgeolekukoostöö arendamine Kesk-Aasia piirkonnaga. samas aga poliitilised ja majanduslikud suhted Tadžikistaniga on otseselt seotud ühtsete väärtustega, inimõiguste ja põhivabaduste austamisega. ja seega ma toetan üleskutset, et kõik äh, poliitiliselt motiveeritud põhjustel äh, ja süüdistustel vahistatud inimesed vabastatakse, me ei tohi pilku pöörata äh, sellele, et kui palju on selliseid vahistamisi, kellele esitatakse võltsitud kriminaalsüüdistus, tegelikult on tegemist poliitvangidega. inimõiguste juristid, poliitilise opositsiooni liikmed äh, ja nende pereliikmed on sattunud äh, vahistamise ohvriks, lisaks sellele meedia kuritarvitamine ja nii edasi, need aktivistid, juristid, peavad oma tööd saama tegema, teha vabalt, ilma et nad peaksid kartma vahistamist ja härra volinik, Euroopa Liit peab sekkuma. suur tänu, härra Frantsulika ja nüüd äh, vaba mikrofon ja esimesena sõna härra Kuukan. suur tänu, härra juhataja kuulda on äh, tõendistest selle kohta, et opositsiooni juhte ja juriste on väga palju vahistatud Tadžikistanist. Äh, inimesed, kes on äh, selgelt välja toodud meie resolutsioonis, nimeliselt tuleb vabastada. Euroopa Liit on investeerinud inimõiguste dialoogi Tadžikistaniga ja see dialoog peab endas hõlmama ka juttu reformidest, eriti puudutab see kohtusüsteemi, kohtusüsteem peab olema sõltumatu ja võimude lahususe printsiibist tuleb lähtuda. juristidel peab olema võimalus oma kliente vabalt äh, esindada kohtute ees ja ainult siis, kui esitatakse tõsiseltvõetav süüdistus, peavad inimesed sattuma kohtu ette, kuid ka siis, sellisel juhul peab see kohtupidamine olema avatud ja läbipaistev. ma tervitan ombudsmani tööd tegemist on grupiga, kelle eesmärgiks on äh, inimõiguste olukorra jälgimine riigis, aga selles osas on veel väga palju paranemisruumi siiski. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Marias. suur tänu. aitäh, härra juhataja. Tadžikastan on autoritaarne riik, siin kodanike demokraatlikke õigusi rikutakse süstemaatiliselt Äh, oligarhe ja ka vabaühenduste inimõiguste eest võitlejaid jälitatakse, neid surutakse alla. ma arvan, et on vaja, et taastataks demokraatia, õigusriiklus, antakse opositsioonile võimalusele tegutseda, viidaks läbi vabad valimised. me peame tõepoolest vahetult jälgima, kas Äh, Tadžikistan peab nendest asjadest kinni ja kas viiakse ellu reaalset hariduspoliitikat, igal juhul on oluline nõuda, et inimõiguste rikkumine Tadžikistanis lõpetataks, me peame hoolitsema selle eest, et me need äh, Tadžikistani jätkuvalt survestaksime. härra Boltšak, suur tänu, härra juhataja mis on Tagi-, Tadžikistani riigi peamised iseloomujooned. inimeste vahistamine, vaesus, piinamine. Äh, meedia on suukorvistatud, oligarhid juhivad seda riiki. religioonid ei ole riigi ees võrdsed. see, selline on Tadžikistani tegelik nägu. ma tunnistan, et Euroopa Liidul on selle riigiga kokkulepe, sellel kokkuleppel on ka teatav strateegiline kaal, kuid äh, küsimus on siiski õhus, et kas äh, selle lepingu pärast me lihtsalt loobume inimõiguste taganõudmisest? ehk teisisõnu, kas me saame loobuda inimõigustest äh, sellepärast, et see on strateegiliselt tähtis riik, minu meelest mitte otse loomulikult toetan ma kõiki märkuseid, mida kolleegid siin tegid. me peame Tadžikistani toetama teel demokraatiale. tegemist on riigiga, millel on tuhandekilomeetrine piir Afganistaniga ja see tähendab seda, et juba sellepärast tuleb meil sellega tegeleda. mul on siiski ka üks menetluslik küsimus kui ma lugesin selle resolutsiooni läbi, siis ma nägin, et seal ei ole mitte midagi kiireloomulist. kõik need juhtumid on kuid, kui isegi mitte aastaid vana. mina olen juba seitse aastat Kesk-Aasia delegatsiooni liige, olen äh, Tadžikistani sõpruskonna juht siin kojas, olen äh, presidendiga ka ise kohtunud, aga mul samal ajal ei olnud võimalik anda oma panust selle resolutsiooni väljatöötamisse. ma arvan, et me peaksime siin kojas mõtlema ka selle peale, mis on tõesti kiireloomuline ja kuidas tuleks vastutavad delegatsioonid kaasata resolutsioonide koostamisse, nii et resolutsioonid oleks paremad ja et oleksid kaasatud inimesed, kes neid riike ka tõesti tunnevad. tahaksin selle ettepaneku teha, eriti kui mõtleme selle peale, et delegatsioonidel peaks ju siiski ka mingi mõte olema, aitäh. Honorevole Castaldo kolleeg Castaldo. aitäh, härra juhataja. Tadžikistan on sattunud olukorda, mida tuleb sageli kindlaks teha endistes Nõukogude Liidu liiduvabariikides. tegemist on kodusõja sõjaga kommunistliku partei ja islamistide vahel. autoritaarse režiimi tingimustes jätkub riiki elanikkond elamist vaesuses ja praegune Rahmani valitsus jälitab opositsiooni. ja neid, kes kaida-, kaitsevad neid, kes püüavad kaitsta inimõigusi riigis valitseb äh, õigusetuse olukord ja samuti äh, rünnatakse islami taassünnipartei liikmeid, kes on opositsioonis. tuleb ju ometi astuda samme selleks, et kaitsta inimõiguse aktivisti, aktiviste ja nende advokaate me peaksime rõhutama koostöölepingus eh, seda punkti, mis eh, räägib inimõigustest. aitäh ja nüüd saab kokkuvõttes sõna volinik Stiljanides. president, kallid kolleegid, me oleme praegu tunnistajaks eh, väga tõsisele inimõiguste olukorrale Tadžikistanis mõned positiivsed arengud on viimastel aastatel küll aset leidnud, näiteks me tervitame inimõiguste ombudsmani tegevust, aga sellele vaatamata on tõsiseid probleeme väga paljude asjadega. meie kõige suuremaks mureks on poliitiline osalus, poliitvangid kahekümne üheksandal septembril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal islami eh, taassünnipartei kuulutati ebaseaduslikuks, kuulutati terroristlikuks organisatsiooniks ning juhtkond arreteeriti. tollal Euroopa Liit eh, tegi avalduse, kust eh, kutsus üles mõõdukusele, meenutasime ka Tadžikistani valitsusele, kuivõrd oluline on toetada inimõigusi, sealhulgas õigust õiglasele kohtupidamisele, isegi äh, julgeolekuoperatsioonide käigus. möödunud äh, nädalal Tadžikistani äh, kohus mõistis süüdi kolmteist vahistatud Islami Taassünnipartei juhti. kaks inimest mõisteti vangi eluks ajaks ja selle äh, sündmusega seoses tegime samuti kriitilise avalduse, ütlesime, et kohtumenetlus ei olnud läbipaistev ning äh, rikuti süüdistatute õigusi õiglasele kohtupidamisele ja see ei ole kooskõlas Tadžikistani kohustustega, äh, mis Tadžikistan on endale võetud rahvusvahelise õiguse raames ja samuti tulistasime Tadžikistani valitsusele meelde, et tuleb ehitada selgeid tõendeid, mis õigustaksid kriminaalsüüdistuse esitamist kohtualustele. kallid kolleegid, kõik hõlmav ja kaasav seadusloomeprotsess on vajalik selleks, et radikaliseerumist ja äärmuslust ära hoida me oleme seda rõhutanud mitmetel kõrgetasemelistel kohtumistel, mis viimasel ajal aset on leidnud, kui presi-, president Rahmon septembris kaks tuhat viisteist külas käis samuti Astanas ministrite kohtumisel, mis toimus samuti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning paljudel teistel juhtudel ja äh, ka seoses Euroopa Liidu Tadžikistani inimõiguste dialoogiga äh, minu arvates on Tadžikistani valitsuse tegevus selline, mis võib kahjustada äh, Tadžikistani poliitilise süsteemi legitiimsust ning meie huvides see ei ole, meie poliitika eesmärgiks on poliitiline stabiilsus ja majanduslik äh, heaolu. Euroopa Liit on peamine arenguabi äh, andja nii Tadžikistanile kui ka Kesk-Aasiale ning äh, me jätkuvalt äh, paneme inimõigused, vang-, meelsusvangide õigused oma päevakorda. Euroopa Liit on valmis tegema koostööd Tadžikistaniga, aitamaks lahendada neid olulisi probleeme. tänan tähelepanu eest! aitäh, lugupeetud volinik ja sellega oleme selle punkti arutelu lõpetanud, meil on seitse resolutsiooni eelnõu.